järk on sellega lõppenud, nii nagu on lõppenud ka arutelu. suur tänu. You started the day with me, you ended with me. You are welcome.